kahele kõnelejale, proua Matera. ma ei ole rahul selle protsessiga. ma eeldasin, et saame teha suuremaid samme, kui me alustasime selle küsimuse arutamisega. aga me ei tohi ära unustada taustapilti. keegi nimetas praegust ajastust hirmuajastuks. on väga palju ebakindlust ja närvilisust meie ühiskonnas ja sellises õhkkonnas inimesed kipuvad pöörduma tagasi vanade traditsioonide juurde ja selliste traditsioonide juurde, mis varasemalt toimisid. ja praegune aeg ei ole väga hea uute Äh, kontseptsioonide sisseviimiseks, äh, mida siis kogu ühiskond ka tunnustaks ja just sellepärast tõesti tulemusi väga palju ette näidata pole, aga ma tahtsin seda põhjust välja tuua, et miks need edusammud olid nii väikesed. meil natukene aega tagasi üks üks liikmesriikidest, seal oli selline valitsus, kus ei olnud ühtegi naist, see oli Ungari valitsus, nüüd kuulsime proua Blinkevitš-Jutelt, et ka Leedu valitsuses ei ole ühtegi naisministrit ning inimesed nendes riikides ei ole vastu sellele et naisi on nii vähe esindatud. ma arvan, et inimesed liikmesriikides peavad kõigepealt ütlema, mida nad sellest arvavad ja et neil ei ole ühtegi naist äh, valitsuses, nii et me tõesti peame äh, usaldama ka inimesi, et nemad ise ütlevad, kuidas nad tahavad elada. ja mina olin alati sellele vastu, et äh, me paneme määrusega paika selle, millised on nende soorullid kodudes. ja just sellepärast mina tahtsin teha just sellise algatuse, kus antakse valikuvõimalusi, kus antakse võimalus ühendada pere ja tööelu. Äh, et on võimalik olla nii-öelda töötav lapsevanem ja niimoodi peaks Euroopa jätkama, me peaksime siin pakkuma erinevaid võimalusi, toetama tasakaalu, võrdsust, võitlema mittetolereerimise vastu, peaksime jätkama sellist nutikat poliitikat, millega siis, kui vaja, töötatakse välja määruseid, aga ma ei usu, et siin valdkonnas määruses oleks kasu ja samal ajal siis rahastatakse väga palju just teadlikkuse tõstmist. ja teine kommentaar on härra Jurekile ma tean väga täpselt, mida ma ütlesin Istanbuli konventsiooni kohta. me tõesti siin austame suveräänsete riikide õigust kas ratifitseerida või mitte ratifitseerida Istanbuli konventsiooni. ma lihtsalt kordan veel kord. ma jät-, jätkan seda tööd selgitamaks, mis väärarusaamu siin on olnud Istanbuli konventsiooni tõlgendamisega. minu arvates on väga tähtis ka aru saada, mida see konventsioon sisaldab ja mida mitte. härra president, tahtsin lühidalt sõna võtta, aga kahjuks mul see ei õnnestunud. Well uh, aitäh, saite väga hästi hakkama. aitäh selle vastuse eest kallid kolleegid, sellega on see arutelu lõppenud, ma olen saanud kaks resolutsiooni ettepanekut selle arutelu lõpuks, ühest siis naiste õiguste komisjonilt ja teise ECR fraktsioonilt. hääletus on ette nähtud homme ja läheme nüüd järgmise päevakorrapunkti juurde, milleks on äh, suuliselt vastatav küsimus komisjonile poliitilised väljakutsed ja strateegiad naistel esinevate vähiliikide ja nendega kaasnevate haiguste tõrjumiseks. ja kõigepealt saab sõna suulise küsimuse autor proua Aiuto, palun, viis minutit. suur tänu, juhataja, austatud äh, kolleegid. iga päev on tuhanded naised äh, silmitsi võitlusega vähktõve vastu Nad äh, jätkavad töötamist, nad hoolitsevad äh, samal ajal oma pere eest ja kõikide nende naiste ja ka teiste huvides on meil vaja tasuta eeluuringutele rohkem panustada. Eurostati uuringud on murettekitavad, üks kolmandik eurooplastest äh, haigestub elu jooksul vähki, sajad tuhanded naised äh, haigestuvad äh, näiteks äh, rinnavähki või emakakaelavähki. me teame, et vähk on kohutav meeste ja eelkõige laste jaoks, aga kui äh, naised äh, haigestuvad vähki, siis äh, tihtipeale on see seotud mitmesuguste psühholoogiliste raskustega, eriti kui on tegu rinnavähiga või emakavähiga. ja kui vaadata nüüd neid arve, siis tuleb tõdeda, et jumal tänatud, paljud naised on suutnud vähi seljatada kaheksakümmend protsenti ravi saanud naistest äh, elavad edasi, meil tuleb ka neid äh, kaitsta. tihtipeale on peale haigust naiste elu täielikult muutunud, kuna ravi on olnud invasiivne, näiteks äh, kiiritamine kemoteraapiaga või pärast operatsioone on kahjustused mitte ainult füüsilised, näiteks Äh, mastektoomia või hüsterektoomia puhul siin tulevad mängu emotsionaalsed ja füüsilised äh, kahjustused. meil tuleb ähm, rohkem kui äh, seni panustada erinevate raviviiside edendamisele. tähtis on ennetada, kontrollida, varaseid uuringuid läbi viia vähktõbi on surmaviis seetõttu, et see avastatakse tihtipeale liiga hilja, kui ei ole enam võimalik ravida. kui aga vähktõbi avastatakse õigeaegselt, on ellujäämismäär palju kõrgem. seega meil on vaja soodsamaid äh, eeluuringuid, aga ennetus ei ole alati lihtne kontrollkäigud arsti juures on tihtipeale kallid ja ootejärjekorrad on pikad. seetõttu tuleb meil panustada lähenemisele tervishoid kõigile. kui nüüd rääkida naistele esinevatest vähiliikidest, siis eelkõige me mõtleme rinnavähile, emakavähile, emakakaelavähile, see kõik mõjutab naiselikkust ja ravi peab arvestama sellega, et need kehaosad on otseselt seoses meie naiselikkusega või naisena toimimisega. ja veel üks ähm, aspekt, äh, mis minu jaoks on oluline, on psühholoogiline aspekt, äh, toetus. on väga vajalik äh, tagada, et naised saaks kohast toetust sellest äh, hetkest, kui äh, rünnatakse naise keha, et äh, võidelda haiguse vastu ja võetakse välja meie naiselikkus, sümboliseerivad kehaosad, kuni siis lõpuni välja on vaja psühholoogilist toetust, mitte ainult sekkumise ajal, vaid ka pärast neid protseduure. kui jätta naised hätta, siis neil on äh, palju keerulisem täita oma rolli ema ja naisena. aga nendest rollidest äh, ei, ei saa ju loobuda haiguse tõttu. Euroopa Komisjon võiks äh, välja arendada üle-euroopalise strateegia kõikidele riikidele, mis hõlmaks eeluuringuid ja samuti investeeringuid vastavasse tervishoiusektorisse suur tänu ja volinik Andrukaitis, teil on võimalik vastata. proua juhataja, suur tänu, austatud äh, saadikud. siin oli kolm põhjalikku küsimust ja kui te lubate, siis ma vastan natukene pikemalt kui kolm minutit, sest need on väga spetsiifilised küsimused. ma soovin tänada parlamenti, eriti äh, proua Ajutot selle olulise teema äh, tõstatamisest. mis puudutab vähki, siis statistika on hämmastav. vähki äh, suri äh, eelmisel aastal üle viiesaja kaheksakümne tuhande naise aga see haigus ei tähenda ainult statistika, vähk äh, kahjustab meie kogukondi, perekondi, majandust, riike tuhat üheksasada kaheksakümmend võeti Euroopas vastu esimene vähivastane programm. meil on nüüd paremad ennetusprogrammid, sõeluuringud, seiled, seired, järelravid. me oleme saavutanud edusamme me oleme võtnud vastu Euroopa vähivastase koodeksi, äh, võtnud äh, samme tubakatoodete piiramiseks, need on konkreetsed äh, sammud. ma ei hakka kõiki neid teisi näiteid siin üles loetama nüüd spetsiifiliste küsimuste juurde, mis te esitasite strateegia Euroopa Liidu tasandil. Euroopa Komisjon ja liikmesriigid juba teevad koostööd riiklike vähivastase võitluse plaanide koostamisel ja naised saavad sellest samuti kasu, seal arvestatakse äh, kõiki äh, tsükli äh, osi ennetusest ja varajasest avastamisest kuni ravi ja rehabiliteerimiseni välja kaks tuhat seitseteist äh, võeti vastu viimased äh, suunised selles valdkonnas, seal tuuakse välja soovitused äh, sõeluuringute vallas, seire, ravi, toetuse, rehabilitatsiooni kohta. samas ühine uurimiskeskus pakub suuniseid rinnavähi ravi vallas. meil on võimalik äh, kasutada Euroopa vähialaste äh, andmete edastamise süsteemi. Euroopa äh, Komisjon toetab ka vaktsineerimis äh, poliitikat, eriti just HPV äh, ehk inimese papilloomviiruse vastu vaktsineerimist ja ma toonitan, et äh, pärast nõukogu äh, poolseid soovituste vastuvõtmist sõeluuringute vallas oleme me saavutanud edusamme. kahekümne viies liikmesriigis on nüüd riigipõhised programmid rinnavähivastaseks võitluseks ja ja samuti on enam kui kahekümnes riigis programmid emakakaelavähi vastaseks võitluseks. naiste osalus rinnavähi sõeluuringutel on kasvanud Euroopas viiekümne neljalt viiekümne kaheksale protsendile, kohati on raske inimesi ka motiveerida sõeluuringutele minema, aga igal juhul ka emakakaelavähi sõeluuringutel on hakatud rohkem osanema. teiseks, kas äh, Euroopa Komisjon plaanib äh, pakkuda välja standardid äh, vähi sõeluuringuteks? meil on rinnavähi algatus, seal on suunised ja see katab kogu rinnavähi tsükli äh, sõeluuringutest kuni ravi lõpuni, seal arvestatakse erinevate patsientide vajadustega ja samuti on meil suunised emakakaelavähi sõeluuringute kvaliteedi vallas. meil tuleb loomulikult parimad praktikad äh, üle võtta liikmesriikide tasandil ja me teeme palju selleks, et julgustada liikmesriike äh, seda kõike tegema ja neid suuniseid rakendama. meil äh, tuleb äh, kindlasti saada üle ka nendest lõhedest, mis meil on rahastamise vallas ja teadmiste jagamise vallas. me soovime loomulikult, et liikmesriigid teeksid rohkem omavahelist koostööd. meil on vaja parimate praktikate vahetamist, mis põhineks teadus äh, teaduslikel tõenditel. meil on uus teadusuuringute raamprogramm Horisont Euroopa ja seal viiakse sisse uued algatused teaduse valdkonnas. ja nüüd kolmanda küsimuse juurde. kas meil on plaanis äh, viia läbi ennetuse toetamise kampaaniat, see on väga hea küsimus. ennetusest ei saa üle ega ümber, aga kuidas ähm, inimesi paremini teavitada? Euroopa Komisjon teeb äh, koostööd liikmesriikidega ja samuti äh, rahvusvaheliste organisatsioonidega ja valitsusväliste organisatsioonidega selleks, et paremini äh, populariseerida Euroopa vähivastase võitluse koodeksid. me soovime loomulikult äh, vähendada äh, riskantseid äh, tegevusi ühiskonnas nagu tubaka, alkoholi liigtarbimine ja nii edasi. me soovime loomulikult, et inimesed vaktsineeriksid lapsi rohkem B-hepatiidi ja inimese papilloomi viiruse vastu ja et inimesed osaleksid rohkem sõeluuringutel. meil on vaja seda infot äh, loomulikult äh, levitada selleks, et vähendada vähki haigestumise riski. me kutsume üles liikmesriike korraldama kampaaniaid sõeluuringute kohta ma nägin hiljuti ühte head näidet, lendasin äh, Brüsselist äh, Poolasse ja stjuardess informeeris inimesi lennuki pardal sellest, et inimestel on võimalik osaleda rinnavähi sõeluuringutel ja see on suurepärane. ja Euroopa valimiste kontekstis peaks loomulikult see teema olema tugevalt tõstatatud. meil on äh, head äh, programmid, aga me peame tegema enam. meil on äh, vaja parandada vähipatsientide elu ja ravi kvaliteeti, meil tuleb edendada positiivseid elustiili muutusi kindlasti on vajalik, et meil oleks vähivastases võitluses integreeritud lähenemine ja siinkohal ma tervitan Euroopa Parlamendi liikmete tegevust äh, vähivastases võitluses ja kiidan vastavat manifesti, suur tänu! Uh, aitäh, komisjon, selle väga põhjaliku vastuse eest, tõesti kolleegid, palun, et peame kõne ajast kinni, sest kõik arutelud on ajast üle läinud, nii et tänan teid juba ette ja kõigepealt saab sõna proua Peeter, palun poolteist minutit. aitäh, proua president, lugupeetud volinik. kas ei ole õudne see fakt, et veerand surmajuhtumitest Euroopa Liidus on põhjustatud vähist vastavalt ühe Washingtoni uuringule on Horvaatia Ungari kõrval maailmas kümne esimese riigi hulgas, kus kõige rohkem inimesi sureb vähki. vastavalt äh, vähiuuringutele kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal registreeriti kaks miljonit uut rinnavähijuhtumit ja see on naiste puhul kõige tihemini esinev vähiliik ja vastavalt uuringutele äh, on Belgia, Luksemburg ja Holland rinnavähi osas esirinnas kogu maailmas. haigus ei vaata inimese sugu, rahvust. meil kõigil on täpselt ühesugune risk haigestuda ja just sellepärast on väga tähtis, et tehakse teadlikkuse tõstmise kampaaniaid ja et need jõuaksid kõikide inimeseni. tõesti, ennetavad uuringud on väga tähtsad ka maapiirkonna elanikele. on väga tähtis kõiki ravida eranditult. tegemist on ühise jõupingutuse, ühise võitlusega ja just sellepärast koordineerimine Euroopa tasandil ongi nii tähtis meil on ka finantsmeetmed kasutada sellest, kuid me ei tohi ära unustada seda, et äh, rahvatervise osas pädevus on siiski liikmesriikide käes. aitäh ja järgmisena proua Borsan, palun kaks ja pool minutit. aitäh, president soovin äh, tänada raportööri suurepärase resolutsiooni ettepaneku eest. väga tähtis on, et me räägiksime sellest tähtsast küsimusest. igal aastal Euroopas üle miljoni inimese surevad vähki ehk üle veerandi surmajuhtumitest on põhjustatud vähist näiteks rinnavähi puhul tõenäosus ellu jääda on kaheksakümmend protsenti, kuid siin on üks väga tähtis tingimus, vähk tuleb võimalikult vara äh, avastada, just sellepärast on meil vaja väga, meil on vaja paremat äh, kontrollisüsteemi. iga igal naisel peaks olema äh, võimalus kasutada meditsiiniteenuseid ja eriti tähtsad on siin just äh, ennetavad äh, uuringud ja samamoodi tuleb naisi toetada ka pärast seda, kui nad on vähi seljatanud, hoolimata sellest, äh, kus nad elavad ja kes nad on ning milline on nende elukutse sel-, äh, rinnavähi seljatanud naistel on väga palju äh, probleeme, just psühholoogilisi probleeme, äh, kui nad pöörduvad tagasi koju, tööle, ähm, kooli ja väga tähtis on ka säilitada tervist siis pärast teraapiaid. väga tähtis on siin leida ka piisavalt vahendeid Äh, finantsvahendeid ja mina oma muudatusettepanekutes ütlen ka, et tuleb väga palju investeerida teadusuuringutesse, seda kõikide vähiliikide puhul. ja peale selle tuleks välja tuua ka see muret tekitav surmamäär Kesk- ja Ida-Euroopa riikides võrreldes siis Põhja-Euroopa keskmisega. just sellepärast ma palungi, et komisjon siin midagi ette võtaks, eriti just näiteks munasarjavähi või ka emakakaelavähi puhul on väga tähtis, et me toetaksime tervislikke eluviise, aga samal ajal on ka väga tähtis, et äh, haigete hooldus on tagatud, täpselt samamoodi nagu ka perekondade toetus. liikmesriikide puhul on väga tähtis, et oleksid äh, korralikud meditsiinikeskused, kus pakutakse ka korralikke teenuseid. see ei tohiks jääda lihtsalt sooviks, vaid kõike tuleb ka tegelikult hakata ellu viima. aitäh ja järgmisena poolteist minutit, proua Žitnanska, palun aitäh, proua president. Slovakkias igal aastal avastatakse kolmkümmend tuhat uut vähijuhtumist. tegemist on ühe kõige surmavama haigusega aga sellegipoolest me ei tea, kui paljudel inimestel tegelikult diagnoositakse vähke. viimastel aastatel ei ole olnud äh, tegelikult Slovakkias korralikult äh, onkol-, äh, korralikku onkoloogiaregistrit ja äh, sellepärast on väga tähtis, et juba sellel aastal hakatakse uuesti korralikult andmeid koguma. viimastel aastatel arstid ja patsientide esindajad on väga palju pingutanud selleks, et lõpuks sõeluuringud viidaks sisse näiteks rinnavähi ja ka emakakaelavähi avastamiseks rinnavähk on kõige rohkem levinud vähiliik naistel Slovakkias, kuid väga tihti avastatakse vähk alles viimases staadiumis. igal aastal keskmiselt kolmsada naist sureb, kuigi nad võiks jääda ellu. mul on väga hea meel, et sõeluuringud viiakse sisse ja e, väga tähtis on, et on e, sisse viidud ka see e, mammograafia uuringu võimalus ning me peame tõesti selgitama, et mammograafia ei kahjusta tervist, sest ainult niimoodi on meil võimalik äh, rinnavähki avastada võimalikult varases staadiumis. sõeluuringud kestavad kõigest paar minutit, aga nendega on võimalik elusid päästa ja sellepärast kutsun kõiki naisi üles, ärge kartke, palun minge sõeluuringutele. aitäh, järgmiseks kaks ja pool minutit, proua Viiring, palun aitäh, proua president, lugupeetud volinik Andrikaitis, daamid ja härrad. meil on väga palju probleeme Ehm, väga palju võimalusi vähki haigestunud naiste elu parandamiseks ja minu arvates tuleb siin tegeleda preventiivse tegevusega Euroopa Liidu tasandil. esimeseks ülesandeks on sõeluuringute kvaliteedi harmoniseerimine kogu Euroopas. Ehm, varasem sõeluuringute läbiviimine riskirühmades võib tegelikult äh, väga paljude inimeste elusid päästa ja inimeste kvaliteeti mõjutab vähki haigestumine väga palju seega naised peavad võitlema depressiooni, hirmu ähm, ja muude ähm, probleemide vastu peale selle äh, vähiteraapia võib endaga kaasa tuua ka varasema menopausi ja see tähendab noorte naiste jaoks seda, et emaks saamine on peaaegu võimatu. ja äh, nüüd on meil siin see rinnavähi algatus äh, Äh, aga see saab olla edukas ainult siis, kui seda toetavad kõik, et meil ei ole siin mitte mingeid riigipiire, et kõik osapooled tuleksid kokku ja arutaksid, kuidas rinnavähki ja haigestunud naiste elutingimusi parandada. Äh, vähk mõjutab väga palju ka negatiivselt naiste karjääri naised väga kaua kas jäävad töölt kõrvale või kaotavad oma töö. isegi pärast tervenemist on patsientidel väga raske oma eluga edasi minna. mina toetan vägagi äh, seda algatust, mille nimi on Right to be forgotten. pärast tervenemist peaks olema võimalik tervisekindlustusi sõlmida, võtta vas-, võtta laenu pangast, täpselt nii, nagu poleks mitte kunagi haige olnud ja vastavalt teadusuuringutele ja innovatsioonile on tegelikult vähi ennetamisel, ravimisel väga palju ära tehtud. ja just sellepärast ma küsingi nüüd, eh, palungi nüüd, et me hakkaksime nüüd eh, Euroopa tasandil vähipoliitikat harmoniseerima, aitäh. suur tänu ja nüüd kaks minutit, proua Valliina, palun. aitäh, proua president Euroopa Liidus kahekümne esimesel sajandil me ei tohi lubada seda, et suurte farmaettevõtete ärihuvid ja üleüldiselt äh, meditsiinivaldkonna ettevõtete huvid on tähtsamad kui rahvast, rahva tervis äh, ja avaliku meditsiiniteenuse pakkumine. me oleme seda väga palju kuulnud äh, ombudsmanilt, erinevalt osapooltelt, aruannetest oleme seda ka lugenud lobistid ja komisjon on väga palju kohtunud selleks, et äh, oma huvisid läbi suruda. näiteks äh, Prantsuse rinnaimplantaadid, mis olid äh, defektsed. aastaid toodi seda probleemi välja ja hoolimata sellest skandaalist on ikka meil veel tootjaid, kellel ei ole kohustust äh, anda täpselt infot selle kohta, ähm, millised ohud peituvad silikonrinna implantaatides. me petitsioonikomisjonis oleme selle küsimusega ka mitmeid kordi tegelenud. Äh, vähi ähm, teraapiaks on meil vaja korralikku äh, meditsiinisüsteemi liikmesriikides, mis peab arvestama siis ka soospetsiifiliste nõudmistega komisjon tõi siin välja ähm, ennetamise ja just seda rinnavähi puhul on täiesti selge, et sellega tuleb edasi minna ning liikmesriigid peavad ka väga laiapõhjalise poliitika välja töötama terve riigi jaoks, mitte ainult raha eraldama, vaid hoolitsema ka selle eest, et tervisetooted, just kõrge riskiga tervisetooted oleksid kontrollitud, just nende kvaliteet ning institutsioonid ja liikmesriigid peavad kasutama tõukefonde ja ka teisi finantsvahendeid, eh, mis meil Euroopa Liidus on olemas, selleks, et eh, rohkem investeerida teadus- ja arengutöösse ning ka väheinstituutidel peab olema ka piisavalt eh, aru, öö, vahendeid ja personali. proua Rivasit ei ole kohal ja seega järgmisena saab sõna proua Kozlovska-Raievits, palun, üks minut aitäh proua volinik äh,, härra volinik, daamid ja härrad äh,. vähk on tegelikult keskkonna saastuse äh,, veereostuse, äh, kantserogeensete ainetega äh, kokkupuutumise tulemus, nii et meditsiinilise abi kõrval on meil vaja ka midagi ette võtta võtta äh, nende probleemide lahendamisel. mul on väga hea meel, et see raport, mida me täna siin arutame, on koostatud ja mul on väga hea meel, et on ka konkreetseid võimalusi, kuidas ennetada äh, vähki ja kuidas äh, ravida vähki. mul oli väga hea meel kuulda Euroopa Komisjonilt, et äh, Euroopa strateegiat on vaja ja seda on osaliselt juba rakendama hakatud. meil on vaja siin strateegiat, meil on vaja ühiseid lahendusi, ühist rahastust ja peale selle on meil vaja tagada parimad võimalikud standardid selleks, et kõik naised, ükskõik kus nad Euroopas elaks, Ida- või Lääne-Euroopas, et neil oleks võrdsed võimalused äh, saada terveks siis, kui tal avastatakse vähk. aitäh ja järgmisena proua Visnevska, palun üks minut <clears throat> E, lugupeetud e, president, daamid ja härrad, iga kolmas eurooplane e, haigestub elu jooksul vähki ning miljon kolmsada tuhat inimest sureb igal aastal Euroopas vähki. kakskümmend kuus protsenti on see inimestest naised kannatavad kõige rohkem emaka, emakakaelavähi ja rinnavähi all. naiste rinnavähk on kõige sagedamini esinev vähivorm, mis toob kaasa ka surma ma tervitan Euroopa strateegiat vähivastaseks võitluseks. kahjuks on Äh, standardite ja diagnoosimise vahel erinevusi äh, Ida-Euroopas ja Lääne-Euroopas. me peaksime äh, rakendama meetmeid, et need ebavõrdsused kaot-, kaoksid, me peame edendama tervislikke eluviise ning selleks on oluline viia läbi vähi sõeluuringuid, vähki diagnoosida. proua Šoidrova, üks minut, palun. suur aitäh daamid ja härrad, statistika on väga selge, vähk tapab. kakskümmend kuus protsenti surmajuhtudest Euroopa Liidus on põhjustatud vähi poolt Euroopa Liit on teadlik sellest potentsiaalist, mida pakub liikmesriikide vaheline koostöö ning on välja tulnud terve rea algatustega. tahaksin tänada volinikku, kes need algatused üles luges näidates üles suurt äh, isiklikku pühendumust. Äh, ta näitas, et ta saab aru ähm, äh, sellest, mida ta naiste ja inimeste heaks üldiselt teeb. rinnavähk on üks tavalisemaid vähivorme kolmteist koma neli protsenti vähijuhtudest on just nimelt rinnavähijuhud. rinnavähi ennetamine peab sisaldama ka tervislikke eluviise, samuti sõeluuringuid ja diagnoosimist. ma loodan, et Euroopa Sotsiaalfond mis äh, sisaldab ka praegust tervishoiuprogrammi, aitab olukorra parandamisele kaasa. härra Samit Timeh järgmisena, palun lugupeetud äh, president, nagu me selle arutelu alguses kuulsime, äh, on tegemist väga tõsise probleemiga tegemist on äh, selle sajandi haigusega. Maltas meil on kaks tuhat uut juhtumit igal aastal, üheksasada surmajuhtumit igal aastal kahe tuhandest kolmsada viiskümmend on rinnavähi juhtumid. ellujäämismäär on seitsekümmend kaheksa protsenti, see on kõrgem kui Euroopa keskmine. see näitab, kui oluline on kogu elanikkonna sõelumine aga eh, Euroopas eh, me peame arvestama sellega, et kui üha rohkem ja rohkem tehakse sõeluuringuid, siis kõik ei ole sellega nõus. ja samuti tahaksin viidata vabaühenduste tegevusele, eh, kes käisid siin parlamendis ja väljendasid ka oma seisukohti meil on ka vaja tõhusamat ravi ja vahendite eraldamist teadusuuringuteks. samuti on meil vaja paremat elukvaliteeti ja toitu. seitse vaba mikrofoni soori ja tegemist on väga isikliku aruteluga, nii et, et annan kõigile sõna, aga palun pidage kõneajast kinni, proua Zaborska, üks minut, palun. aitäh, lugupeetud president, nagu proua Ajuto, leian ka mina, et kui me räägime võitlusest vähiga, on meil Euroopa Liidus veel vaja väga palju ära teha me peame hoolitsema selle eest, et äh, varane vähisõeluuring, äh, selle taskukohasus, samuti teaduslik info äh, elustiili ja vähi ennetustegurite osas oleks osaks Euroopa standardist, millest kõik liikmesriigid ka kinni peavad samuti tuleb äh, aidata inimesi, kes on vähist puudutatud äh, täna eksisteerivad äh, erinevused Kesk- ja Ida-Euroopa ja ülejäänud Euroopa vahel, kui jutt on suremusest ja mitte ainult munasarjavähi või emakakaelavähi osas, vaid ka teistes valdkondades. me peame silmas pidama seda, et vähk on äh, haigus, mis ei vali ohvreid soo põhjal. mina äh, toetan seda resolutsiooni ja proua Petiri esitatud muudatusettepanekuid, aitäh. järgmine kõneleja, palun äh, proua Ward. neljas veebruar oli ülemaailmne vähipäev ja see oli võimalus suurendada teadlikkust vähi osas ning näidata üles toetust ohvritele ja nende peredele Euroopa Parlamendi saadikuna on minu ülesanne juhtida tähelepanu nendele valdkondadele, kus Euroopa Liit saaks tegutseda paremini selleks, et toetada ohvreid ja ennetada vähki Äh, tahaksin juhtida tähelepanu nendele probleemidele, mida äh, naistele põhjustavad tööstusega seonduvad haigused. Neid on võimalik ennetada äh, naised puutuvad kokku kartsinogeensete ainetega, keemi-, kemikaalid, mida nad igapäevases töös kasutavad, põhjustavad vähki poliitikud kogu Euroopas peaksid mõtlema sellele, mida me saaksime teha, et äh, vähki äh, vältida. me peaksime hooli, hoolitsema selle eest, et töötajad oleksid äh, kaitstud kahjulike ainete eest ja ainete eest, mis võivad põhjustada vähki. naised ei peaks olema vähiohus lihtsalt oma töö pärast. aitäh. härra Marjas järgmisena vähk lokkab. nii äh, naiste kui ka meeste hulgas. kakskümmend kuus protsenti surmajuhtumitest on seotud vähiga. nagu tänasest arutelust ja teadusuuringutest sõltub, äh, on naiste puhul sagedasemateks vähiliikideks rinnavähk, emakakaelavähk ja loomulikult me võime rääkida ennetamisest ja sellele me peaksimegi oma tähelepanu pöörama. meil on vaja naistele sõeluuringuid, meil on vaja, et neil oleks juurdepääs tasuta või odavale tervishoiule. ja järgmine samm on psühholoogiline toetus. mehi-, meditsiiniline sekkumine iseäranis rinnavähi puhul aitab naistel küll ellu jääda, aga nad vajavad ikkagi ka psühholoogilist toetust, aitäh. aitäh, ütleb järgmine kõneleja Äh, vähk on haigus, äh, mis ei äh, vali oma ohvreid, ta mõjutab kõiki ja me peame mõtlema vähi füüsilistele ja psühholoogilistele mõjudele. paljud naised väärivad meie toetust Äh, vähiohvritel peaks olema tasuta juurdepääs raviteenustele äh, ja isegi kui ähm, säästumeetmete tõttu on äh, neid võimalusi kärbitud, diagnoos, ravi, toetus, seda kõike tuleb rahastada Euroopa Liidu vahenditega. vähivarane diagnoosimine on väga oluline, mammograafia kasutamine on väga oluline ja papilloomiviiruse vastu võitlemine. jah, naised vajavad kaitset. härra Boltšak järgmisena. aitäh ma tahaksin avaldada tunnustust äh, voliniku sõnavõtule. Äh, me kõik räägime nendest äh, reservidest või võimalustest, mis Euroopa Liidu poole pealt on olemas, profülaktika, eluviisi, alane abi tahaksin rääkida teile ühe loo Tšehhi Vabariigist. Lucia Petroval, kes oli kahekümne kaheksa aastane, diagnoositi emakakaela vähk, temast sai eh, kangelane, sest ta ei kartnud oma haigusest avalikult kõnelda. ta ütles, ärge olge rumalad, minge laske ennast kontrollida. ta motiveeris tuhandeid naisi Eh, ennetavasse kontrolli minema. Eh, see ei ole võib-olla kõige parem lahendus, aga väga oluline on naistele meenutada, et nad peaksid minema sõeluuringutele, see oli lugu Tšehhi Vabariigist, mida tahtsin teiega jagada. aitäh. ütleb eh, proua Kabeson-Ruiz naistel on väga palju terviseprobleeme, väga palju äh, probleeme vähiga ja nende ravikindlustu-, nad on sageli ravikindlustusega hõlmamata äh,. paljudel naistel Euroopas on vähk sõeluuringud, mis võimaldavad haigust varakult diagnoosida Äh, sõlt-, see sõltub väga palju riigist, mõnedes riikides on see määr ainult kolmkümmend protsenti, mõnedes üheksakümmend ja seetõttu meil on vaja Euroopa Liidu ähm, teadusuuringute programmi, äh, mis ei keskenduks üksnes soolistele küsimustele tervishoiu vallas. me tahame, et Euroopa äh, Komisjon töötaks välja tervikliku lähenemisega äh, Äh, naiste vähijuhtumitele kõigis liikmesriikides, teadusuuringutele, diagnoosimisele ja muule. proua Suitsa, palun. Äh, tegemist on väga olulise teemaga. Äh, sellisel hilisel kellaajal on Äh, meil vaja rääkida millestki, mis kogu maailmas ja Euroopa Liidus on tõesti epideemia mõõtmetes. Äh, arvnäitajad äh, on tõesti kohutavad. meie fraktsioon võttis vastu vähivastase võitluse organisatsiooni meie Eh, kolleeg Peterle on sellega seotud, ma arvan, et kõik kolleegid teavad, millega see organisatsioon tegeleb ja meil on tõesti vajalik leida lahendus Euroopa Liidu tasandil. Eh, meil tuleb eh, ületada see lõhe, mis Lääne- ja Ida-Euroopa riikide vahel valitseb. see on võitlus võrdluse võr,, võrdsuse nimel, võrdsuse nimel ravi vallas. ja me ei saa leppida Äh, äh, et osadel inimestel on juurdepääs arukale ravile ja teistel mitte. härra volinik, palun äh, suur aitäh, lugupeetud president, lugupeetud parlament, saadikud, ma kuulasin seda arutelu suure huviga ja ma olen teile väga tänulik teie asjakohaste sõnavõttude eest. mõned tõstatasid teemasid eh, meditsiiniseadmete osas, meil on olemas uus meditsiiniteadmete direktiiv. me viime läbi tervishoiutehnoloogia hinnangut, tegemist on innovatsiooni ja vähiraviga, liikugem edasi. meie eh, kätes on eh, asjade reguleerimine, ma räägin siin hargmaistest ettevõtetest Äh, läbipaistvusest. Äh, äh, jah, meil tekib üha uusi kartsinogeene. kui me räägime ohutusest töökohal, jah jah, äh, meil on siin endokriinsüsteemi häirijad, äh, muud asjad. Äh, meil on võimalus kõiki neid asju reguleerida, kehtestada ranged normid näiteks ka pestitsiidide osas. me kaks, kahe ja poole aasta jooksul oleme väga palju ära teinud ja me teeme koostööd selleks, et vähki ennetada, see on kõikehõlmav vastus vähist jagusaamine nõuab investeeringuid teadusuuringutesse ja innovatsiooni Euroopa Liit on kaks koma kaheksa miljardit eurot alates kahe tuhande seitsmendast aastast investeerinud ennetamisse. ja see kõik näitab, et me liigume edasi. nelisada nelikümmend miljonit eurot on eraldatud äh, viimase kümne aasta jooksul just nimelt emakavähi uurimisele ja samuti rinnavähi uurimisele. Äh, juurdepääs äh, Äh, andmetele on samuti oluline ja tahaksin teid teadata te,, teavitada, et möödunud nädalal äh, võtsime vastu otsuse, mis võimaldab äh, turvaliselt juurdepääsu teiste liikmesriikide andmetele. ja lõpetuseks tahaksin rõhutada seda, et vähiravi ei puuduta ainult ellujäämist, me peame hoolitsema selle eest, et me eh, ta-, eh, taasintegreerime tööellu ja haridusse need naised, kes on eh, vähki põdenud. selle eest peavad hoolitsema ametiühingud, tööandjad ja väga oluline on tõstatada vähiteema ka riigi- ja valitsusjuhtide kohtumistel üheksateistkümne, tuhat üheksasada kaheksakümmend nõukogu tasandil seda teemat arutati, nüüd seda aga ei ole tehtud ja on aeg näidata üles poliitilist tahet eda-, edasi liikuda, kutsuda üles valitsusi tegema rohkemat, aitäh! aitäh, lugupeetud volinik, see arutelu on nüüd lõppenud, oleme saanud ühe eh, resolutsiooni eelnõu ja hääletus toimub homme ja nüüd on ühine arutelu ja lasen komisjoni liikmetel kohad vahetada, enne kui teema sisse juhatan. aitäh, ühendarutelu puudutab seksuaalvähemuste õigusi, meil on suuline küsimus nõukogule ja komisjonile, mis puudutab interseksuaalsete inimeste õigusi, see tuleneb libekomisjonilt samuti suuline küsimus komisjonile, mis puudutab äh, seksuaalvähemuste äh, tegevuste nimekirja ja äh, selle on esitanud terve rida fraktsioone siit kojast ja annan sõna nüüd ühele ühisküsimuse autorile, härra Morasile viieks minutiks, palun. suur aitäh, president, lugupeetud volinik, kallid kolleegid räägime praegu seksuaalvähemuste diskrimineerimisest ja on väga oluline, et see teema on äh, täna hilisõhtul päevakorras. ma tean, et väga paljud inimesed, kes siin saalis on, tunnevad selle teema suhtes äh, huvi. ja ma tahaksin äh, teid tänada selle eest, et see teema on päevakorras ja iseäranis tahaksin juhtida tähelepanu ühele asjaolule mis puudutab äh, võitlust äh, seksuaalvähemuste diskrimineerimise vastu, tahaksin juhtida tähelepanu, et tegemist on esimese korraga, kui seda teemat arutatakse siin parlamendis. Äh, seda on Euroopa Nõukogus ja ÜRO-s arutatud, aga tegemist on siis esimese korraga, kui eh, igapäevane diskrimineerimine, millega seisavad silmitsi interseksuaalsed inimesed ja seksuaalvähemustesse kuulujad, on arutusel siin Euroopa Parlamendis. see on minu arvates oluline ja tähtis. aga ma tahaksin nüüd keskenduda sellele suulisele küsimusele ja resolutsioonile, mille meie komisjon koostas tegemist on teemaga, mida väga sageli ei arutata, aga see teema on väga oluline ja miks see on oluline? Eh, kui me tahame mõõta oma Euroopa Liidu väärtusi, eh, siis eh, saab seda teha selle järgi, kuidas teatud kogukondi koheldakse. ning see olukord, milles on interseksuaalsed inimesed Euroopa Liidus ja kogu maailmas, on selles kontekstis oluline inimõiguste rikkumised, mida see kogukond kogeb, ei ole sugugi vähetähtsad ning me peame seda teemat täna käsitlema Äh, nende kehalist terviklikkust äh, rikutakse, interseksuaalsust peetakse tihtipeale haiguseks, millekski, mis on äh, valesti, mis tuleb ära parandada. ravi teostatakse siis interseksuaalsetele vastsündinutele vähemalt kahekümne ühes liikmesriigis. Need inimesed kannatavad häbimärgistamise all, neid diskrimineeritakse, ahistatakse kiusatakse taga, kiusatakse taga, neil on raske pääseda äh, äh, õigusmõistmise juurde, nii et, et äh, neid interseksuaalseid inimesi õiguslikult ei tunnustata volinik, me kutsume nõukogu ja komisjoni üles hoolitsema selle eest, et interseksuaalsust ei peetaks patoloogiaks me teame, et mõnedes liikmesriikides on tehtud edusamme, aga liiga paljudes liikmesriikides on edusammud ebapiisavad me nõuame, et äh, tunnistatakse sellise diskrimineerimise olemasolu, me peame mõtlema ka äh, psühhosotsiaalsele nõustamisele, äh, nende inimeste sündide registreerimisele, õiguslikule tunnustamisele, kõike seda tuleb hõlbustada. kõige olulisem küsimus, mille me komisjonile esitamine, on järgmine. täna peaaegu kümme aastat hiljem. ma tean, et komisjon on sellele teemale väga pühendunud ja volinik seda ütles ka libe komisjonis, aga meil ei ole endiselt horisontaalset diskrimineerimise vastast direktiivi ja äh, me teame, et äh, sellist direktiivi täna ei ole ja küsimus on selles, et äh, mida me saame teha selleks, et edendada seda diskrimineerimise vastast direktiivi. ja mis puudutab interseksuaalset kogukonda, siis äh, mida me kavatseme teha, hoolitsemaks selle eest, et eh, seksuaalsed tunnused diskrimineerimise alusena, vihakuritegude alusena ja et keel-, keelustatakse meditsiiniliselt mittevajalik ravi me peaksime interseksuaalsete inimeste diskrimineerimist tunnistama Äh, need inimesed äh, äh, sünnivad sellistena, nagu nad sünnivad ja on väga oluline, et me seda teemat käsitleme ja ma kordan veel kord, et kui me soovime, et Euroopa Liidu tasandil väärtustest kinni peetakse, siis peame hoolitsema kõige kaitsetumate eest meie ühiskonnas. me peame astuma vastu sellisele diskrimineerimisele, me ei tohi olla, me ei karta sellele diskrimineerimisele vastu astumast. ja mul on väga hea meel, et see resolutsioon täna arutusele tuleb. aitäh. ja nüüd annan sõna proua Koratsa pildile kolmeks ja pooleks minutiks aitäh, lugupeetud president, äh, volinik Jourova äh,, äh autorid Äh, seksuaalvähemused, mida need tähendavad? Äh, muuhulgas tähendavad need ka äh, interseksuaalseid inimesi tegemist on inimestega, kes kannatavad diskrimineerimise ja vägivalla all ja seda juba lapsepõlvest saadik. ma olen uhke, et ma olen Rahvapartei poolseks autoriks resolutsioonile, mis selles esmakordselt käsitletakse interseksuaalsete inimeste õigusi Äh, lapsed allutatakse meditsiinilisele ravile ilma nende nõu, nõusolekutega, niimoodi rikutakse nende tervist ja reproduktiivseid õigusi. mõelge, mis oleks siis, kui tegemist oleks teie lapsega? lugupeetud president, äh, selline populism äh, mõlemal pool Atlandi ookeani näitab, et inimõigused on rünnaku all me näeme, kuidas homofoobne ja seksistlik retoorika muutub normaalsuseks. seksuaalvähemused on muutunud paremäärmuslastele lihtsaks sihtmärgiks. seksuaalse sättumuse ja soolise identiteedi alusel diskrimineerimine ei peaks omama kohta kaasaegses ühiskonnas ja ma nõustun Claude Moraesiga Eh, diskrimineerimise vastane direktiiv, mille osas mina olen Rahvaparteis äh, variraportöör, peaks edasi liikuma, see on olnud aastaid Nõukogude, eh, nõukogus äh, seisnud tagakiusamine, homofoobia, vihakõne, stereotüübid, häbimärgistamine koolis ja online keskkonnas. Euroopa Liit peab võitlema avatud ühiskonna eest Äh, kaitsma ka inim-, põhiõigusi ülemaailmselt. me peame toetama äh, mitmekesisust, sallivust, võrdsust. Äh, õigusaktid, sealhulgas juurdepääs õiguskaitsele, on oluline samm, aga sellest ei piisa. me peame jõud ühendama selleks, et muuta retoorikat ja suhtumist. ja oma ühisresolutsiooniga peaksime kindlustama äh, seksuaalvähemuste, interseksuaalsete inimeste tulevikku ja tegevusmeetmete nimekirja, mis aegub. meil on volinikult, volinikkomisjonilt vaja selget strateegiat ja tegevuskava, mis kaitseks seksuaalvähemusi Euroopa Liidus ja mujal. me peame tunnustama, et seksuaalvähemuste õigused on inimõigused, aitäh. Thank you, madam, for two minutes. suur tänu ja järgmisena proua Björk, kaks minutit, palun. LGBTI inimesed äh, kannatavad diskrimineerimise, vihakuritegude ja ähvarduste all. Nende perekondi ei tunnustada. intersoolised ja transsoolised äh, inimesed on silmitsi meditsiiniliste sekkuvate operatsioonidega, ähm, isegi äh, muteerimisega. osades äh, riikides liiguvad arengud äh, eriti halvas suunas, rünnatakse LGBTI inimeste organisatsioone ja rünnatakse neid inimesi kui hälvikuid meil on vaja paremat tulevikku, solidaarsust nende inimestega, tuleb toetada ka puuetega inimesi, näidata üles inimlikkust. me nõuame suuremat poliitilist aktiivsust äh, selles valdkonnas. poliitikud ei ole suutnud isegi väikestes järeleandmistes kokku leppida Orbani ja teiste tõttu. me peame selles vallas edasi liikuma ja me nõuame terviklikku strateegiat LGBTI inimeste õiguste kaitseks, meil on vaja diskrimineerimisvastast seadusandlust, tuleb lõpetada vihakuriteod, mis on suuda-, suunatud nende inimeste vastu. meil tuleb äh, toetada nende lapsi ja perekondi. me ei kao kuskile ära mina plaanin äh, saada taas valitud ja tulla siia tagasi. Äh, meil on vaja poliitilist tegevust äh, selles valdkonnas, sellepärast et meie poliitilised unistused, nõudmised, need ei ole mitte ainult reaalsus, vaid need on võimalus, me peame saama üle nendest vanameelsetest ideedest, mis on seotud sooja seksuaalsusega järgmisena härra Viotti, kaks minutit, palun. tänan, proua juhataja, proua volinik. ma soovin kõigepealt juhtida tähelepanu tõsiasjale, et need kaks teemat, mida me täna käsitleme oma mandaadi aja lõpupoole, on äh, ühendanud äh, paljusid kolleege, kes äh, osalevad LGBTI äh, töörühmas ja selle üle ma olen väga uhke. me kutsume nüüd üles Euroopa Komisjoni tagama, et komisjoni tööprogrammis oleks tagatud LGBTI inimeste õigustele oma osa. me peame intersooliste, transsooliste inimeste, lesbide ja geide õigusi kaitsma. Nende õigused on üle Euroopa erineva tasemega kaitstud. meil toimub palju diskrimineerimist soolisest identiteedist ja sootunnustest lähtuvalt osades äh, liikmesriikides on äh, probleeme soolise identiteedi tunnustamisega, mis toob äh, kaasa soo muutmise. osades riikides intersoolised lapsed peavad läbi tegema teatava nii-öelda normaliseerimisprotsessi. Ähm, meil on vaja meetmeid Euroopa Liidu tasandil, mis põhineksid põhiõiguste hartal selleks, et äh, põhiõiguste harta oleks tõesti usaldusväärne, peavad äh, olema kaitstud äh, ka LGBTI inimesed, aga juba kümme aastat on nende teema nõukogus topikus